Parlament zu Beginn der selle äh, järgmise sessiooni alguses äh, tuleb selle koosoleku protokoll, millele te annate siis heakskiidu ja me anname resolutsioonid äh, edasi ametiisikutele.